sama hästi teha kui president Schulz. kahekümne viie, neljandal ja viiendal veebruaril toimunud täiskogu osaistungu protokoll on teile laiali jaotatud, kas teil on kommentaare või märkuseid selle kohta? kui ei ole,